Sorry. Dear colleague, we have to start. lugupeetud kolleegid, peame nüüd tööga alustama. palun võtke istet. I continue then in Italian if you can. jätkan itaalia keeles, nii et ehk palun võtaksite istet ja võtate oma kõrvaklapid. Oh, nice to meet you. Ciao. Allora, have you where uh, your <laughs> loodetavasti on teil kõrvaklapid. Okay, can you, can we start now? ja alustame siis. tere hommikust. tervitan kõiki kolleege meie kultuurikomisjoni istungil. see on meie esimene töökoosolek sellel uuel ametiajal kui teil vastuväiteid pole, siis võtaksime kõigepealt päevakorra vastu. päevakorra projekt tegeleb põhimõtteliselt kahe olulise teemaga ja nad mõlemad on seotud eelarvega. asi on nii ühelt poolt nii numbrites kui ka teised meie komisjoni arvamuses, kas me saame päevakorra niisugusel kujul vastu võtta, väga hea nii, ja peale selle on äh, sellest komisjoni istungist ka veebiülekanne. teabe korras olgu öeldud, et on saavutanud äh, poliitiline konsensus komisjonide esimeeste konverentsi tasandil selle kohta, et ülejäänud veel nimetamata volinikud, kes, kellest saavad volinikukandidaadid, et parlament võib alustada nende kuulamisi selleks, et oleks Junckeril võimalik peagi esitada kogu uue äh, volinike kolleegiumi koosseis ja võimalikult pea ka tööle hakata. see, me peaksime oma istungid planeerima järgmised oma komisjoni töökoosolekud septembriks, selleks et volinikke ka ära kuulata õigeaegselt. see peaks olema siis pärast Strasbourg, Strasbourgis toimuvat istungjärgu nädalat. vaat seal kuskil peaks olema meie komisjoni koosolek ja nii et ütlen seda juba praegu, et te kõik saaksite oma ajakava selle kirja panna. teine informatsioon puudutab väga huvitavat algatust. nimelt Lux auhinna üleandmist seda auhinda antakse üle juba seitsmendat korda. Euroopa Parlament autasustab linateost selle Lux auhinnaga ja minu meelest on see ainus auhind, mida parlament eh, kultuurivallas eh, üle annab tavaliselt antakse see linateosele, mis tegeleb olulise eh, teemaga Euroopa jaoks. Eh, loomulikult on Lux auhind kui selline eh, oluline ja tähelepanuväärne ka kogu filmitööstuse jaoks, režissööride jaoks, kõikide filmitegijate jaoks kuuendal juulil kuulutati see välja Karlovi vaaris Tšehhi Vabariigis toimunud festivali ajal. E, netis, veebis on siis lugeda võimalik lähemalt selle Lux auhinna kohta. Roomas pressikonverentsil teavitatakse sellest, aga kahekümne seitsmendal augustil ka Veneetsia filmifestivalil. kolm filmi öö, tuuakse siis vaatajate ette ja need kolm filmi on siis need, mis on pärast kõiki sõelumisi jõudnud öö, viimase kolme parima hulka ja filmi teha, äh, kindlasti tõlgitakse kahekümne nelja Euroopa Liidu liikmesriigi keelde. ja siis äh, oktoobri istungjärgul äh, tutvustatakse neid filme detailselt, neid näidatakse parlamendi saadikutele kõigil saadikutel avaneb seega võimalus anda oma hääl talle kõige enam meeldinud filmile. aga oktoobri alguses me jõuame sellest veel lähemalt rääkida. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. suur tänu. ja tõepoolest, kuna mul on nii palju uusi kolleege, mikrofon kadus kõnelejal, mikrofon palun um yes, once again, so I would like alustame siis algusest ja ma tahaksin seda võimalust kasutada, sest meil on nii palju uusi valitud liikmeid siin, palju õnne kõigile ning ma tahaksin rõhuda seda, et äh, Laks auhind on parlamendi edulugu, millega me oleme jõudnud inimesteni selleks, et näidata avalikkusele, et me oleme pühendunud Euroopa filmi arendamisele, et selleks, et näidata Euroopa lugusid. ma usun, et kõikidele teile, kes te olete uued liikmetel, on ka väga hea võimalus osaleda ka auhinna jaoks sobiva kandidaadi valimiseks, et neid ka oma valimisringkondades näidata, sellepärast et see on osa Euroopa Liidu äh, teabedastusest ning see on ka hea võimalus, kuidas tutvustada kultuurilist mitmekesisust Euroopa Liidus. suur tänu! Grazie Helga, e, infatti avrei sicuramente in ottobre vorremmo raccontare meglio tutta la aitäh! oktoobris võtame võib-olla veel kord läbi kogu luksauhinna filosoofia. ja siis, kui nüüd keegi täiendavalt sõna ei soovi, läheksime järgmise päevakorrapunkti juurde. see puudutab Euroopa Liidu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarvet iseäranis puudutab see eelarvemenetlust. ma räägiksin sellest lähemalt, lähtudes esitatud küsimustest. komisjon esitas aprilli lõpuks eelarveprojekti äh, nii oli võimalik seda projekti ka põhjalikumalt tutvuda juba üheteistkümnendal juunil kahe tuhande viieteistkümne aasta üldeelarve projekt on nüüd äh, ka meil vaja läbi vaadata olukorras, kus on tulnud kokku kultuurikomisjoni uus koosseis. loomulikult me oleme kerges ajahädas ja see tuleneb sellest, et Eh, sel aastal olid parlamendivalimised, järgmisel aastal on meil kindlasti rohkem aega eelarve küsimustega tegeleda, sest siis eh, ei ole meil lihtsalt ajakavast kuut nädalat puudus. meil on vaja teha kahesugune kodutöö, kõigepealt me peame teksti läbi töötama ja vastu võtma kultuurikomisjoni arvamuse üldeelarve osas teiseks eh, saame me ka esitada omapoolseid hinnanguid ja arvamusi üldeelarve projektis sisalduvate eelarveridade numbrite suuruse kohta. Te saite kindlasti eh, meie arvamuse projekti, ma rõhutan et nende äh, arvamuste tekst ei saa kunagi olla väga pikk, see peab olema sõnastatud alati väga lühidalt. Äh, siin tohib olla kaks tuhat viissada sõna ja see peab lähtuma komisjoni äh, ettepanekust ja selline arvamus tuleb siis vastavas komisjonis, kelle arvamust küsiti, ka esitada meil puudub praegu ametlik teave öö, selle kohta, milline on nõukogu seisukoht üldeelarve suhtes. ja seepärast ei saa me lähtuda mitte nõukogu ettekujutusest, vaid eeskätt sellest dokumendist, mille Euroopa Komisjon meile esitas. olukorras, kus me nüüd seda arvamust siis koostame ja komisjoni, oma kultuurikomisjoni nimel vastu võtame. kindlasti saab ka selles eelarves olema kärpeid, sest on üsna tavaline, et neid pidevalt tehakse. ma arvan, et nõukogu seisukoha ja nende numbrilise väljenduse saame alles augusti alguses kuid mõndagi on juba nõnda öelda läbi tiikunud mitteametlikus korras. muuhulgas on teada e, kolmandas rubriigis, mis, kus sisalduvad ka e, mitmed meie komisjoni jaoks olulised nagu kodanike Euroopa Erasmus, loov Euroopa ja muud olulised, meie kultuurikomisjoni seisukohalt olulised programmid, et eh, nende osas on juba kärpeid tehtud. see on loomulikult mitteametlik teave, ametlikult ei ole seda keegi kinnitanud. me tahaksime, et ka Euroopa Komisjon siiski hoiaks eh, selles asjas järge näppu rea peal Eh, selleks, et me suudaksime siiski eelarvevahendite abiga oma püstitatud eesmärgid saavutada. Eh, kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, mis aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend vastu võeti, siis ma tahaksin teilt silmas pidada eh, ja teile rõhutada, et me peame Äh, saavutama selle, et finants, mitmeaastasel finantsraamistikus e, eelarveridade äh, numbrid äh, ei oleks vastuolus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Euroopa Liidu üldeelarve numbritega ma äh, paluksin nüüd erinevate poliitiliste fraktsioonide seisukohavõttu. tänan mulle osutatud usalduse eest ja ma tahaksin teile tutvustada äh, meie arvamuse põhipunkte. me lähtume ju sellest, et see mitmeaastane finantsraamistik on hariduse, koolituse, nooruse, spordi, massiteabevahendite ja kodanike Euroopa jaoks on äh, väga oluline ja selles mitmeaastases finantsraamistikus on aga eriti oluline see kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üldeelarve, mis peab toetama aastaks kaks tuhat kakskümmend püstitatud eesmärkide saavutamist. me peame pidevalt äh, jälgima ka äh, aastase eelarvestamise puhul, et näiteks Erasmus plussi rahalised vahendid on äh, väga vajalikud selleks, et võtta arvesse täiendavaid kulukohustusi ja tagada programmi suvi toimumine. meil on tarvis täita endale püstitatud eesmärgid, kui see tähendab ka seda, et me, et Euroopa Liit tervikuna peab kinni pidama äh, kulukohustuste assigneeringutest, sest Erasmus pluss hõlmab terve rida allprogramme, eh, mis on väga olulised. ja näiteks niisugune programm, mis puudutab üliõpilaste liikuvust, need on alaprogrammid, mis tuleb tingimata ellu viia, sest Erasmus kuul-, Erasmus pluss kujutab endast tervikprojekti. loomulikult äh, me peame jälgima, et tõesti mm, eelarvelised vahendid oleks piisavad, et tagada Erasmus plussi kompleksne täitmine ma arvan, et äh, selleks Erasmus plussiks ette nähtud kolm miljardit eurot ja Euroopa Parlament peab tõesti jälgima, et need eelarvelised vahendid oleksid kasutatavad ja et need eraldataks. kui me vaatame komisjoni tehtud e-, eelarve ettepanekut, siis tekivad mitmed mured, muuhulgas Marie Curie programmi raames, mis on suunatud noorte eh, teadlaste edendamiseks. Eh, Marie Curie programm on väga oluline noorte teadlaste jaoks. Eh, see on väga oluline noorte teadlaste vaheliste võrgustike ülesehitamiseks on väga oluline, et paljud saaksid seda kasutada ja digitaalses maailmas üksteist toetada ja kogemusi vahetada. loomulikult on ka selle programmi suhtes kerge hirm, et seda ootavad ees kärped. ja kui see, põhjendusi, kui seda tehakse, tahaks tegelikult ka lähemalt kuulda nel-. aastal kaks tuhat viisteist äh, on arvestatud ka mõningate kulukohustuste vähenemisega. sest äh, loov Euroopas pidi tegelikult olema suurendatud rahastamispaketiga üheks protsendi võrra ja me tahaksime loomulikult näha, et see kõver ikkagi liiguks tõusujoones aga komisjoni esindaja on siin ja suur tänu, et te tulite, tahaksime teie käest saada täiendavaid selgitusi. ma eeldan, et sellele kärbel on kaks põhjust, kõigepealt üks, mis on seotud äh, krediiditagatise instrumendiga, mis on lükatud edasi aastasse äh, kaks tuhat kuusteist ja kui me räägime äh, mitmeaastasest finantsraamistikust, siis seal äh, neid äh, kohustusi, kulusigneeringut suurendatakse järgmiste aastate jooksul, kuid ma annan kindlasti komisjonile sõna ja ma tahaksin kindlasti teile meelde tuletada seda, kuivõrd oluline on toetada kultuur ja loovvaldkondi ja me peaksime sellekohaseid summasid ka säilitama. ning lõpetuseks ma tahaksin teale teada anda ka seda, et loov Euroopa on see valdkond, mis finantseerib ka teisi Äh, programm näiteks Euroopa kultuurpea, äh, äh, pealinna projekt, audiovisuaalne projekt ja kultuuripärandi märgistus. see kuulub kolmandasse jaotisesse ja praegu see jaotis äh, seda teadust kärbitakse kolme koma kolme protsendi võrra. me tahaksime saada täiendavat informatsiooni ja ma usun, et teised fraktsioonid on valmis ka mind toetama, esitame sellekohase muudatusettepanekuga. nii, edasi, kodanike Euroopa mis on jällegi oluline mitmeaastane programm ja ma tahaksin teile meelde tuletada, kuivõrd põhjalikud olid meil diskussioonid kultuuri- ja hariduskomisjoni ja komisjoni vahel. ja nüüd me näeme, et see kärbe on küllaltki oluline ja see on siis vähenenud kahekümne protsendi võrra. proua Takula oli siin raportööriks kodanik Euroopa on väga populaarne kodanike hulgas, koolide hulgas, vabaühenduste hulgas ning teabevahetusega ka koosmõjus on tegemist väga olulise valdkonnaga selleks, et suurendada teadlikkust Euroopa Liidu institutsioonidest ja nende tegevustest. näiteks üks programm on Euronet, kus on, kuhu on kaasatud viisteist riiki, viisteist raadiojaama ning seal kasutatakse multimeedia meetmeid selleks, et edastada teavet, mida Euroopa endast kujutab. see jõuab kahekümne miljoni kodanikuni iga päev. nii et see on üks näide selle kohta, et eh, selline programm ei peaks olema küll kärbete osaks. ning eh, ma tahaksin teile rõhutada meie prioriteete ja põhipunkte millele me kindlasti keskendume oma muudatusettepanekutega ja kus mina olen raportöör. ma annan sõna äh, nendele, kes sõna soovivad ja siis me paluksime siis ka komisjonil edastada omapoolse kommentaari. kas keegi soovib sõna, palun? Kristiine. aitäh, kõigepealt tahaksin ma tänada et hea ettevalmistuse eest teid, aga tahaks viidata sellele, et me ei saa mingil juhul loobuda arvamuse koostamisest. kõigepealt ma tahaksin teha muudatuse teises punktis, selle arvamuse teises punktis, reas liikmesriikides öö, äh, püütakse Erasmus äh, pluss rahasid maksustada. Äh, see on lubamatu. ma tahaksin lisada sellesse teise punkti lause, mis rõhutab, et äh, Erasmus pluss rahad peaksid olema mittemaksustatavad. siis ma tahaksin kuu kuuenda punkti kohta öelda see oleks soovitus Euroopa Komisjonile selleks, et Euroopa Komisjon peaks eelarvelised vahendeid liikmesriikide vahel jagades tegutsema läbipaistvalt kui komisjon on, komisjoni liikmed on sellega nõus, siis me võiksime lisada need ka ametlikus korras eh,. Grazie eh.. suur tänu. proua Laatska. ja palun. Green... suur tänu, rohelistena meie oleme samuti nende kärbete vastu, mis on otsustatud vastu võtta Äh, maksete kulukohustuste osas me oleme äh, loova Euroopa programmi valmis toetama põhjalikult, sest see on oluline programm selleks, et toetada kultuurilist mitmekesisust Euroopas ning me oleme ka nende kärbete vastu, mis puudutab programmi Kodanik Euroopa ning me tahaksime näha, et samad arvud taastatakse, mis olid ennem paigas ning meil on ka muudatusettepanek Euronet plussi osas, sellepärast et me tahaksime, et need raadiojaamad Euroopas saaksid tegutseda ning saaksid viia Euroopa sõnumi kodanikeni ning ma usun, et äh, loodetavasti on ka sellel võrgustikul võimalik ka edaspidi edasi töötada. palun, äh, kolleeg Mitsi. suur tänu, kuna mina olen uus parlamendiliige, siis võib-olla on siin terve rida asju, millega ma ei ole veel kursis, aga meie esindaja Maltal esitas küsimuse selle kohta. Share Europe Online projekti kohta kas selle projektiga jätkatakse, Euroopa Online projektiga, sellepärast et need Euroopa Parlamendi liikmed, kes seda enne toetasid, nad ei ole enam kultuurikomisjoni liikmed. nii et meie küsimus Malta poolt on see, et mis juhtub projektiga Euro Europe Online, kas seal on kärped, kas see üldse jätkub? kas selle kohta on midagi teada? ja teine märkus sulgudes võib-olla, kuna tegemist on kultuuri- ja haridusekomisjoniga, siis võiks siin olla ikkagi rohkem keeli esindatud, malta keel ei ole esindatud. võiks ikkagi kõikide liikmesriikide keeled olla esindatud, aga see on selline vahemärkus. Eh, capisco, onorevole Mitsi. Eh, allora, suur tänu, võtan teadmiseks äh, kolleeg Mitsi järgmine. Trojecki, palun. Pani przewodnicząca, szanowni członkowie. aitäh, lugupeetud saadikud. mul on üks teine kaalutlus, millest tahaksin alustada, me olime kõik Strasbourgis ja me kogesime Ukraina arutelu. ma tahaksin täie sõnaselgule öelda, et olen sunnitud sellega alustama, sellepärast et üks arvamuse punkte puudutab idanaaberluse programme, see on erakordselt tähtis programm nii koolituse kui kultuuri vallas eeskätt noortele inimeste jaoks Ukrainas ja Valgevenes. ja need on, see on olulise tähtsusega, et komisjon, kes vastutab kultuuri, spordi ja hariduse eest, pööraks oma pilgud just idanaaberluse programmi elluviimisele Äh, see, sest see aitab kaasa sallivuse, läbipaistvuse ja vastastikuse lugupidamise kujunemisel loomulikult tuleb niisuguste programmidega töötada ratsionaalselt, kuid samas peavad niisugused programmid aitama välja töötada tulevikuks, äh, tuleviku arenguid, mille äh, nurgakivi tuleb panna juba täna valimiste tõttu on meil väga vähe aega eelarveküsimustega tegeleda. me peame aga jälgima, et eelarveteemaline arutelu oleks heal tasemel ja põhjalik. me peame arutelusid äh, viima läbi äh, sügavamalt, sügavmõttelisemalt äh, ja mitte ainult arutelusid pelgalt kultuuri, vaid ka sporti puudutavates küsimustes. me peame otsustavalt võitlema igasuguste eelarvevaheliste kärbete eh, vastu, kui jutt on sellest, et need eelarvelised vahendid peavad olema suunatud kultuurile, haridusele ja spordile ma leian, et meil tuleb saavutada ulatuslik konsensus mitte ainult siin komisjonis, komisjonis, vaid kogu parlamendis. muuhulgas äh, puudutab see Euronet ja Euronet plussi. igal aastal on me, põrkame kokku ikka äh, samadele muredele, meil ei ole lihtsalt piisavalt vahendeid et äh, kas või seda olemasolevat viieteistkümne raadiojaama võrgustikku ülal pidada. Äh, rahalised vahendid laekuvad ebaregulaarselt, kulukohustusi täidetakse sporaadiliselt. ja nüüd järgmine teema on siis sport ja profisport me peaksime toetama eeskätt sport, neid eh, sportijaid, kes eh, ja neid, kes organiseerivad elutervet eluviisi, eh, kes korraldavad üritusi eluterve eluviisi levikuks. Äh, seega ma rõhutan, et et kõige selle valguses on ka väga oluline, et me eh, jätkuvalt võitleksime vahendite eest eh, idanaaberluse programmide elluviimiseks, see on väga oluline ja seda kõike me oleme sunnitud täna tõdema, eh, et on, tehakse katsed neid vahendeid kärpida ja me ja teeme see ja täna tõdeme seda olukorras, kus Ukraina õhuruumis tulistati alla Malaisia lennuk. ma leian, ma tahaksin, et on oluline esitada proua esimehele tõsine palve. kümme programmi, mis lähitulevikus lõpule jõuavad, eh, nende programmide najal peaksime välja töötama uued perspektiivid eh, analüüsima eh, lõpule jõudnud programme, mis neis oli head, mis oli aga parandamist vajavat ja seda tuleks teha eh, täiendava eh, bürokraatliku mehhanismita, sest meie jaoks on ju oluline, et kõik struktuurid toimiksid võimalikult tõhusalt. Euroopas on paljud liikmesriigid juba oma vahendid andnud eh, erinevate programmide toetuseks ja need programmid äh, on siis muidugi paremini elluviidavad, kuivõrd rahalised vahendid on olemas, kuid on programme, milleks ei ole piisavaid rahalisi vahendeid, samas kui programmi tõhus juhtimine võimaldab ka väikeste, väiksemate või kärbitud vahenditega tulemusi saavutada ma tahaksin viidata ka sellele, et see puudutab öö, massiteabevahendit, vahendeid. see on ka meie ülesanne, selle massiteabevahendite toimimisele tähelepanu pöörama, pöörata mis puudutab meediavaldkonda, siis kohtame seal sageli suhteliselt juhuslikke programme ja ma arvan, et meie kui komisjon peaksime pöörama senisest enamat tähelepanu ajakirjanike tegevusele, digitaalsete platvormide väljatöötamisele, neid on seni liiga vähe. meil on vaja Äh, muuhulgas neid progra-, äh, platvorme selleks, et inimesi massiteabevahendite toel kasvatada ja harida. aitäh! ja loomulikult väga intensiivne, väga intensiivne sõnavõtt ja loomulikult väga tervitatavad mõtted, loomulikult peame selle peale mõtlema võib-olla on see tingitud ka nendest emotsioonidest, et siin oleme esimest korda, aga loomulikult suur tänu, et neid asju rõhutasite. ja loomulikult see tragee-, tragöödia on meie kõigi mõtetes ja mõtleme selle peale. ja loomulikult loodame, et ka need kultuuriprojektid aitavad vastastikusele mõistmisele kaasa ja edendavad seda dialoogi. suur tänu, et sellele tähelepanu juhtisite. Legur, palun burs, vabandust. ja Verajan pärast. suur tänu, proua esimees, ma pean tunnistama, olen uus parlamendisaadik ja olen natukene hämmelduses sellest, mida ma kuulen. esimene küsimus, kas me ei ole mitte midagi siis õppinud? viimastest Euroopa Liidu valimistest. me oleme raisanud miljardeid maksumaksjate raha Euroopa Liidu propaganda peale, aga miljonid inimesed e-, Euroopas on tegelikult palju projektid, Euroopa Liidu projekti kui sellise üldse tagasi lükanud. nii et minu valijad tegelikult kui praegu vaatavad, mille peale kultuurikomisjon on raha kulutanud kuuskümmend miljonit eurot selleks, et ehitada üks hoone Euroopa Liidu ajaloole, selle asemel, et äh, jagada see raha toidupankades ja toet-, toita inimesi, kes on vaesuses ja toidupuuduses. nii et ma ei tea, kuidas see kuidagi aitab kaasa nendele miljonitele noortele, kellel ei ole tööd ja kellel ei ole haridust, nii et see on häbiväärne raha raiskamine, iseenda upitamine ja see ei aita mitte kedagi, kõige vähem Euroopa Liidu maksumaksjat inimesed tahavad näha reaalseid lahendusi, reaalseid lahendusi oma probleemidele, mitte raha raiskamist, see on raha raiskamine. ja seda ma näen ainult kõikjal, raha raiskamist hukib. loomulikult on alati selle poolt, et rahastamist maha tõmmata Euroopa Liidu kultuuripoliitikas kõik see, mida ma kuulen, on lihtsalt, äh, paneb mind hämmelduma, aitäh. Äh, praegu ole kolleeg Ferajan. nüüd kolleeg Ferajan. mina tegelikult usun sellesse, et kultuur tegelikult aitab kaasa üksteise mõistmisele, panustab ka tugevama kodanikuühiskonna arengusse ka Euroopa Liidus ja mujal, aga palun see mind tegelikult šokeerib vaid kui inimesi kuulata, kui nendega rääkida, siis me kuuleme täpselt, et just niisugused hariduskultuuri programmid on tõepoolest need, mis inimestele huvi pakuvad, mis näitavad inimestele, et Euroopa kasvab kokku ja seda Euroopat me saame ühendada ja kasvatada ühes vaimus just nende programmide abil ja sellepärast üllatas mind äsja kuuldud sõnavõtt. ma leian, äh, et äh, Äh, õpilasvahetuse, üliõpilasvahetuse ja niisuguste programmide kaudu on võimalik koha pealt tõepoolest ka asjadega tutvuda, teada saada, kuidas elatakse Euroopa erinevates riikides ja sellepärast tahaksin ma soovitada ka UKIP-i liikmetele, et nad äh, tegelikult tutvuksid asjadega, kuidas asjad Euroopas toimivad meil on väga hea meel, et eh, keskpikas perspektiivis Erasmus pluss eh, programmi elluviimiseks toetasid meid liikmesriigid, kuid eh, mul on väga kahju, et näiteks Kodanike Euroopa programmi osas me oleme silmitsi väga suurte kuni kahekümne protsendilise kärbetega andke andeks, meil on väga oluline, et inimesed vahetult üksteisega kokku saaksid, et nad õpiksid üksteist tundma ja ma leian, et sellise, niisuguse programmide alarahastamine eh, on midagi niisugust, millega me ei saa nõus olla. ja kui seda eh, raha tõesti arukalt kasutada, siis läheb see tõesti asja ette, see on, sel juhul on tegemist mõistlike kulutustega ja ma arvan, et sellises olukorras me ei peaks nii palju enam tegelema sellega, kui palju maksab Euroopa Liit Ühendkuningriigile agraartoetusteks. Nirjada. kolleeg Nirjada, palun. Um, ka mina olen uus parlamendisaadik, olen Iirimaalt, ootan põnevusega tööd siin kultuurikomisjonis. loodan, et loomemajandus areneb kiire hooga edasi, et siia tuleb ka palju eh, investeeringuid, kuna paljud traditsioonilised tööstused on eh, kokku kuivamas ja loomemajandus eh, võtab järjest kiiremaid tuure, nii et siia tuleks kindlasti investeerida. mul on ka üks küsimus. ma saan aru, et meil on tähtajad väga lähedal, meil on ajaline surve, aga tegelikult parandusettepanekute tegemine sellega võiks oodata vähemalt nädala lõpuni, et me saaksime selle rahulikumalt läbi vaadata, mul on selline ettepanek. jah, ma mõistan, aga kahjuks ei ole see võimalik, sellepärast et äh, kõikidel komisjonidel on täpselt seesama surve, nagu ma juba selgitasin. nii et see ajaraamistik on meil kõigil ühine, mul on väga kahju ja kui te olete esimest korda ja see on esimest korda, kui meil selline ajasurve on. püüame igal juhul kõiki teid aidata. nüüd annan sõna kolleeg Letutile. kolleeg Toom. Yes, uh, thank you. Alde is very happy that you have been nominated rapporteur this will give more weight and visibility to our report. We fully support the priorities you have suur tänu, et andsite mulle sõna, te rõhutasite väga paljusid olulisi eelarvepunkte ja te võite kindlasti ka arvestada meiepoolse toetusega ja variraportöörina ma tahaksin viidata meie punktidele, mida me kindlasti ette paneme kõigepealt me oleme selle poolt, et toetame praegu toimivaid tegevusi, mida ka ALDE eelmisel tegevuse ajal toetas e- Euronet ja Kodanik Euroopa, mille eesmärgiks on toetada Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanike vahelist dialoogi ning kindlasti me ka tahaksime, et meie kolleegid äh, mõistaksid, kuivõrd oluline on kodanike kaasamine ja avalikkuse teadvus, teadvustamine. me toetame ka seda, et olemasolevat võrgast, võrgustikke toetatakse, kus me jõuame Euroopa kodanikeni kohalike raadiokanalite ja telekanalite kaudu, sest sellisel viisil me saame edastada informatsiooni kodanikele. me usume, et kõige kulutõhusam viis kodanikke teavitada on kasutada juba olemasolevaid vahendeid. kolmandaks, me usume seda, et Euroopa Liit peab säilitama finantsilist toetust Euroopa liikumisnädalale sellest ajast alates, kui see algatus äh, sai alguse, on toetada spordi ja füüsiliste tegevuste harrastamist Euroopa Liidu liikmesriikides. meie ülesandeks on anda teada, kuivõrd oluline on ja kasulik on spordi mõju ALDE on samuti valmis koos tegema, tööd tegema EPP ja äh, sotsiaaldemokraatidega selleks, et äh, toetada äh, Euroopa meediapluralismi ja meediakeskuse tegevust, millel on oluline töö selleks, et tagada Euroopa meediavabadust ja mitmekesisust. suur tänu eh,! E suur tänu, kolleeg Toom ja nüüd kolleeg Leisus Θα πρέπει να ευχηθούμε καταρχήν καλή αρχή στην aitäh! kõigepealt tahaksime soovida kõigile meie komisjoni liikmete töö edu ja seda, et me keskenduksime tõesti kultuuri ja hariduse võtmeküsimustele. Euroopa üle ehitame üles Euroopa, kus on Rembrandt, Beethoven, Leonardo da Vinci, äh, Peeter Paul Rubens, Schubert, Shakespeare. see oleks niisugune Euroopa, äh, mis peab lugu äh, inimeste loometööst ja selleks, et seda teha, peame olema väga põhjalikud, mina ei ole seda eelarvet küll veel lugenud, ma ei ole seda isegi mitte vaadanud, kuid ma leian, et äh, me peame keskenduma üksikutele äh, kui me peame, et kui me peame pöörama tähelepanu üksikutele numbritele ja eelarveridadele, siis meil on vaja eraldi koosolekut selleks, et eh, seda eelarveprojekti arutada. see on eh, väga oluline ja me peame Äh, arvestama ka seda, et nende rahaliste vahenditega tuleb toetada äh, Küprose äh, kultuuri. Küpros on Euroopa Liidu osa ja näiteks seal on väga palju sõjaväebaase sõjaväel on väga palju sõnaõigust, need on võõrriigi väed ja me peame siin esitama selgepiirilisi nõudmisi, et kultuuriline pärand ei, ei langeks strateegilise hävitamise ohvriks. me ei tohi lihtsalt jääda pealtvaatajaks, me ei tohi käed rüppes pealt vaadata sellele, mis toimub näiteks Palestiinas, seal lõhutak-, lõhutata-, seal Äh, pommitatakse puruks koole. andke andeks, see puudutab meid kui kultuurikomisjoni. Äh, kool on kultuuri- ja hariduskeskus ja Palestiina ja kui me ei suuda Palestiina koolide hävitamist tõkendada, ei suuda meie äh, tegelikult öelda, me ei tohi sel juhul öelda, et oleme oma ülesanded täitnud. suur tänu, kolleeg Julia Ward, palun um,. ka mina olen esimest korda parlamendisaadikuks valitud ja mina esindan siin Põhja-Inglismaad. Laboristlik partei võitis seal valimised, mitte UKIP ja väga oluline on seda teada ja mõista nii et äh, kui UKIP-i esindaja räägib, võtab siin sõna, siis tema ei esinda suuremat osa valijaskonnast, nii et mul on väga häbi, et ma olen samas ruumis inimesega, kes on nii negatiivse suhtumisega haridusse ja kultuuri. ta ei esinda meie kodanikke. me peame ikkagi koos elama, koos rahu edendama, oma kultuurilisi ühisosasid jagama ja seda kõike edasi arendama. koos ühistegevuste saame me seda teha. ainult niimoodi saame muuta maailma turvalisemaks meie enda ja ka tuleviku jaoks nii et me peame tegelema nende projektidega, mis aitavad noorte elu paremaks muuta, puuetega inimeste elu paremaks muuta. kui me töötame piiriüleselt, siis see on ainus viis, kuidas aidata neid inimesi, et nad tunnevad, et nende jõupingutused on ka midagi väärt. ja et nad kuhugi jõuavad. paljud asjad, mis toimuvad siin mitte kaugel Põhja-Saksamaal on üks rahukool, mis loodi pärast teist maailmasõda. ma olen töötanud koos ühe kunstnike rühmitusega, kes seal kooliga koostööd teevad ja ma näen seda aina rohkem, et kunst ja kultuur ja haridus on see, mis toob noori kokku. me peame tegutsema koos, mitte eraldi ja noored, kes sellistes projektides osalevad, Nad toetavad kultuuri, nad ei ole rassistid, ehkki seda võiks arvata, võiks arvata, et nad, neil on negatiivsed arvamused oma naabrite kohta, vaid ei, nad toimivad koos kui partnerid, nad edendavad kultuuri ja haridust, nad õpivad iseenda kohta, nad õpivad teiste kohta. Nad õpivad edu saavutama, nad saavad enesekindluse suurema, nad oskavad ennast väljendada Need noored, kellega mina olen aastaid nüüd koostööd teinud, alates sellest, kui nad on väga väiksed olnud, nüüd on kahekümnesed, kolmekümnesed, nemad on edukad tänapäeval. Nad õpivad ülikoolides, nad tahavad midagi oma elus saavutada, nad loovad ettevõtteid, nad panustavad majandusse, nad annavad nii oma kogukonnale kõik selle tagasi, mis nad on saanud. ja see, mida minu kolleeg Inglismaalt ütles, ei ole tõsi kui me parlamendis äh, Strasbourgis sellest kõigest rääkisime, samasugused sõnavõtud olid, mul oli väga häbi kuulda oma kaasmaalasi selliselt rääkimast. ma tahaksin siinkohal öelda, et suur osa Briti kodanikest tahavad kuuluda Euroopasse, sellesse kultuuriruumi ja kõigiga koostööd teha, nii et mina toetan. loode Inglismaal toetas enamik inimesi, leiboriste Manchester raekojas valiti ainult leiboristid. Nemad toetavad kultuuri, meediat. suured meediaprojektid on meil käimas, kultuur on kõige olulisem, mitte ainult Briti kultuur, vaid rahvusvaheline kultuur ja Euroopa kultuur lõpetuseks tahaksin öelda, Nigel Farage ütles, ta tundis, et Euroopas teda vihatakse, tal on selline tunne ja mina ütleksin Nigelile omalt poolt, tule minuga, lähme koos. vaata, koge natuke kultuurivahetust Euroopas, külasta neid kohti, kus mina olen käinud, nendes kogukondades, kus mina olen olnud ja vaata, mis tunne on, kui sind Euroopas armastatakse. Need kultuuriprojektid, kus mina olen koos olnud, noortega töötanud, lastega töötanud, need kõik on väga armastatud, kõik on väga avasüli vastu võetud, need noored, need lapsed. nii et see kultuurivaldkonna koostöö on kõige parem, mis meid aitab, et meil tulevik oleks parem, me ei tohi üksteisele selga pöörata, aitäh. suur tänu selle emotsionaalse sõnavõtu eest. nüüd kolleeg Ivans, palun. Ivans. praegu. Thank you, Chair. Um, I'm not a, a new suur tänu, mina ei ole uus parlamendisaadik, aga siin komisjonis küll olen esimest korda ja ootan põnevusega meie koosolekuid ja seda tööd, mis meid ees ootab. mina tulen sellisest Inglismaa osast, kus on kakskeelne kogukond, ma olen väga uhke selle kogukonna üle Walesist nimelt, äh, meil on väga palju loomemajandust, majandus ja tööstus on viimasel ajal väga palju muutunud, suured muutused on äh, toimunud ja seetõttu ootame väga suure huviga, et saaksime ka Euroopa Liidu fondidest toetust loomemajandust toetada. Erasmus pluss loomulikult, väga oluline programm, ma ise tean väga paljusid noori, kes on Erasmusega Brüsselis käinud ja see on olnud nende elu muutev sündmus, see annab neile palju uusi võimalusi. me kõik teame, kui suur on probleem noorte töötusega. Erasmus pluss programm annab noortele väga palju uusi võimalusi ja annab võimalused paremaks tulevikuks siin on tegemist ka keeltega, väiksemate keeltega, meedias, kuidas me saame toetada kõiki rahvaid, kõiki kultuure ja keeli nende identiteedi säilitamisel, selle tugevdamisel, samuti spordi äh, valdkond väga oluline, kas seda tuleks toetada, see on aina kas-, kasvavama tähtsusega valdkond meie töös. suur tänu! onorevole Evans. Allora, onorevole Grammaticakis suur tänu, kolleeg Evans ja nüüd kolleeg Grammatikakis, palun. aitäh. mul on väga hea meel siin koosolekul täna olla. ma olen teiega nõus, proua juhataja, et kui te oma kogemustele tuginedes ütlesite, et me tegelikult oleme erakordselt tähtis komisjon kes saab töötada väga huvitavate perspektiivide nimel. ma leian, et inimesed, kes osalevad kultuurikomisjoni töös, eh, on tegelikult siis mõttetud, kui nad eitavad kultuurikomisjoni eesmärke. võib-olla räägivad nad neid sõnu nendele kõrvadele, kes seda kuulata soovivad. aga minu arvates ei ole väga äh, meeldiv, kui niimoodi äh, kultuuri rünnatakse. ka minule ei meeldi kultuuri- ja haridusvaldkonna äh, eelarveridade kärped. jah väga paljud kärped tulenevad majanduskriisist ja seetõttu peavad paljud seetõttu kannatama. kuid me ei tohi unustada, et on terve rida programme, mis öö, annavad, lisavad meile söakust, toetavad meie tulevasi kultuurivaldkonna inimesi, üliõpilasi, õpetajaid, muuhulgas Erasmuse programmi kaudu. ja lisaks kõigele pakuvad need programmid eh, võimaluse inimestele senisest enam kokku kasvada. kultuuril on pakkuda nii mõndagi, teatrid, eh, kinod ooperiteatrit, kuid ärgem unustagem, et seal ei astu ülesse mitte ainult nõnda öelda staažikad ja nimekad näitlejad, väga paljud noored inimesed on pühendanud eh, ennast eh, sellele ja nendel noortel inimestel on sügav huvi Euroopa vastu. et tahaksin öelda härra Kleesosele, mis puudutab kultuuripärandit Küprosel, on väga oluline lisada, et lugu peetakse ka kodukoha ajaloost, et koduloo uurimist väärtustatakse. see on väga oluline, et me ühiselt suudaksime avada tee nendeks uuteks võimalusteks milleks meie komisjon ongi kutsutud ja seatud. suur tänu ja ma soovin teile, teie ettevõtmises edu ja proovi Malfi. suur tänu, ma tahaksin teid tänada, mina olen siin uus liige ja ma vabandan, kui ma kõikide formaalsustega ei ole jõudnud veel tutvuda kuid äh, loodetavasti järgmiste kuude jooksul me suudame teha omavahel väga head koostööd ning ma loodan, et äh, nii esimees kui meie kõik suudame teha kõik, mis võimalik selleks, et eelarvet suurendada rääkides kultuurist, haridusest, kuulitustegevusest, mis on äh, kõikidele kodanikele kättesaadav, aitab Euroopal majanduslikust kriisist välja tulla. ma olen ise olnud õpilane, üliõpilane, ka õpetaja ning ma tean ka seda, et võimaluse kogemuste vahetamiseks koolide ja ülikoolide vahel võivad muuta inimeste elusid. ning ma paluksin sekretäriaadil edasta täiendavaid dokumente uutele liikmetele, näiteks äh, eelarve, meil ei ole äh, eelmiste äh, finantsprogrammide eelarveid ja siis me saaksime edastada ka vajalikke muudatusettepanekuid. suur tänu, proua Denalfi ja, ja härra Džambaski. jah, I will speak. suur tänu, ma räägin bulgaaria keeles. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, леко съм изненадан от suur tänu, lugupeetud kolleegid. ja mind üllatab nüüd see asjaolu, et äh, kultuurikomisjoni koosolekust äh, on äh, vahepeal saanud kisma erinevate Briti päritolu erakondade vahel ning äh, ma tõepoolest eelistaksin seda, et me austame üksteise arvamusi, hoolimata sellest, millised need arvamused on. Need võivad olla isiklikud arvamused, äh, need võivad olla erakondlikud arvamused, aga me oleme ikkagi siin selleks, et esindada oma kodanikke ning ma usun, et me kindlasti peaksime kuulama üht-teist ning see peaks kindlasti kehtima kõigile Euroopa Liidus. nüüd, mis puudutab äh, finantseraldisi erinevatele projektidele, siis ma usun, et peaksime kindlasti mõistma, tegemist on oluliste programmidega, mis on pälvinud meie komisjoni toetuse ja nii minu kui ka kolleegide jaoks on see oluline, et äh, need tegevused ja programmid oleks meie jaoks kesksel kohal ning programmide toetamisel loomulikult me peaksime mõistma, et igal liikmesriigil on oma traditsioonid ja eripärad. me vajame kindlasti finantseerimisel tugevdamist ja selle puhul peab kindlasti ka silmas pidama seda, kas, äh, millised on konkreetse liikmesriigi vajadused hoolivalt sellest, kas tegemist Iirimaa või Portugaliga või Küprosega, sest iga riik on uhke oma keele, oma kultuuri, oma ajaloo üle. ja sellele on neil täielik õigus. ning loodetavasti me suudame kõik teha hästi siin koostööd. suur tänu. ja nagu te ütlesite, siis äh, me ei tohiks kindlasti siin äh, poliitikasse kinni jääda, nii et palun seda raha, palun. Look here, but you don't answer. Děkuji moc, paní eh, předsedkyně, za udělení slova. Patřím také. Suur tänu. Mina olen samuti üks äh, uutest liikmetest. Ning äh, mul on jäänud mulje, et me oleme kõik valmis toetama äh, mitmekeelelisust Euroopas ja minagi seega kasutan võimalust rääkida oma ilusat emakeelt, sest üks programmidest, mida me oleme ka toetanud, on see programm, mida väga paljud õpila-, üliõpilased on kasutanud. see on siis Comeniuse programm, kes on pärit minu kodumaalt. ma tahaksin tänada kõiki äh, kodanikke nendepoolsete ideede eest, mille eesmärgiks on muuta järgmist eelarvet paremaks ning kindlasti ma tahaksin toetada härra Zelevski muudatusettepanekut, mille eesmärgiks on toetada idapartnerlust ja toetada haridust ja kultuuritegevust Ukrainas. just äh, need riigid, mis on läbinud tee kommunistlikust diktatuurist demokraatiani, vajavad äh, toetust haridusvaldkonnas. meie mõistame, kuivõrd oluline on see toetus Euroopa Liidust ja ma tervitan seega teie ettepanekut. ning äh, see on väga oluline, et neid äh, makseid kasutatakse äh, ja toetusi kasutatakse õigesti Tšehhis on tegemist olnud mitme miljoni Tšehhi krooniga, mida on erinevate ühenduste kaudu rakendatud ja selle abil me toetame ka Ukrainat ning loodetavasti kultuurikomisjon suudab äh, võidelda välja täiendavaid toetusi Ukrainale ning ma tahaksin lisada ka seda, et need kolleegid, kes ei ole rahul selle diskussiooniga, mis meil siin toimub, see on seotud ühe riigi delegatsiooniga just, siis ma usun, et kultuur ja haridus on kultuuripärandi osa ja minu valimisringkond kindlasti ootab minu tugevat tööd, suur tänu. Ultimo intervento la kolleeg Helga Truppel. suur tänu. jah, võtan veel kord sõna eeskätt selle verbaalse kokkupõrge järel, me võime mõlemad kõik siin tõdeda, et natsionalismi ilmingud on Euroopat viimase sajandi jooksul ainult kahjustanud. ma olen päris veendunud, et natsionalismi õhutamine ei aita kaasa probleemide lahendamisele ja seepärast on olulised just need üle-euroopalised programmid, mis toimivad piiriüleselt, kes aitavad äh, üliõpilastel ja õpilastel üksteist konkreetselt tundma õppida, kui meil on ühised kultuuriprojektid, äh, kus kodanikud saavad ühiselt tegutseda ühise eesmärgi nimel. see on väga oluline ja see välistab ka selle, et üks kultuur leiab, et tema on siin see kultuur ja teised peavad olema talle allutatud see on väga oluline, et inimeste väärtushinnangud areneksid nende programmide toel just sinna suunas. seda tahtsin ka siin rõhutada ja see on see põhjus, miks me peame tõesti tõsiselt võitlema eelarveridade kärpimise vastu, eeskätt nende eelarveridade, mis on suunatud Euroopa Liidu tulevikku me peame tegema oma komisjonist kõik oleneva, et me suudaksime siin aidata Euroopal tulevikku liikuda. ja viimane äh, siis meie aseesimees. I will continue in Hungarian <laughs> as uh, Adu. ja mina jätkan siis ungari keeles. kõigepealt tahaksin ma rõhutada sellest, mida me juba rääkisime siin, tahaksin rõhutada kultuuri tähtsust, kultuurilise mitmekesisuse tähtsust. kultuurist on saanud dip-, diplomaatia keel. see aitab kaasa rahvaste teineteise mõistmisele ja on selle teineteise mõistmise edendamise parim vahend ja sellepärast äh, on meil vaja programme, mis õhutavad, mis tõhustavad kultuurivahetust ja mitmekeelsust. vahetusprogrammid, äh, mis võimaldavad äh, üliõpilastel maailmas ringi vaadata, tutvuda teiste riikide ja teiste riikide rahvastega Äh, need on tegelikult üks võimalus ka selleks, et nad äh, võiksid endale tulevikus lihtsamini tööturul äh, töökoha leida. teisalt tahaksin rõhutada, et et me peaksime taas tegelema eh, meid vapustanud mineviku konfliktidega. me, me mäletame neid sündmusi, aga me peaksime programmide abil aitama riikidel, kes ei ole suutnud veel oma minevikupärandiga oma minevikupärandit mõtestada, et me kaasaksime neid riike nendesse programmidesse eeskätt idapartnerluse raames. selleks, et lähendada rahvaid ja aidata üle saada mineviku taagast. mina olen sündinud Ukrainas ma tean, millest ma räägin. ja ähm, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament suhtub eitavalt agressiooni Ukraina vastu ja eitavalt separatistide tegevusse aga ma leian, et, et mineviku taagast ülesaamiseks on üliõpilaste vahetusprogrammid suurepärane vahend. suur tänu, kolleeg Potser, see on väga oluline debatt mitte ainult poliitiliselt kui ka kultuurilisest vaatenurgast. kaks märkust, võib-olla tähelepanekut. loomulikult peame kõik kolleegidena üksteist austama, meil võivad olla poliitilised lahkarvamused aga me peame ikkagi oma kultuurikomisjoni raames suutma koostööd teha. meil on kultuuri, hariduse komisjon, me tegeleme noortega, meediaga. peame keskenduma ikkagi oma töö kvaliteedile, selleks et need Euroopa projektid, nende kvaliteet paraneks, et nad oleksid edukad nii kultuurivaldkonnas, noorsoopoliitika valdkonnas, kestliku kestliku arengu valdkonnas. ja nagu ütlesid minu kolleegid Trupper ja Bokser, ka ajalugu ja ajaloopärand ja kõik see minevikutahk, ka sellega tuleb tegeleda, nii aga ka äh, innovatsioon, majanduskasv, kõik see on oluline meie töö valdkonnas. innovatsioon, konkurentsivõime ja ka suurem sidusus, nii majanduslik kui sotsiaalne. see on äärmiselt oluline Euroopa tuleviku suhtes. nii et me peame suutma üksteist kuulata, ära kuulata ja ka üksteist austada ja koostööd teha, aga loomulikult jah, arvamused võivad olla kõigil erinevad. mis puudutab nüüd mõningaid teabenõudeid, soovisite lisainformatsiooni saada, siis loomulikult sekretariaat on täiesti teie käsutuses soovite mingeid andmeid saada, olgu see siis arvude kohta, rubriikide kohta, arvamuste muudatusettepanekute kohta, mis on tehtud kas meie komisjoni või eelarvekomisjoni poolt või nendele, siis saate sekretäriaati käest. nii et äh, meie kolleeg, kes on ka eelarve raportöör, loomulikult annab väga olulise panuse meie komisjoni tööle. loomulikult võite olla kindlad selles, et need muudatusettepanekud, mida mina raportöörina teen, loomulikult peame kogu aeg nõu nii fraktsioonidega kui kõigi teiega. ja kui meil on septembri koosolek, siis loomulikult kaitseme oma eelarvet ja toetame eelarve suurendamist, täpselt nii, nagu ma alguses rääkisin, et, et see kolmanda rubriigi kärpimine, kus on väga olulised meie programmid, siin tuleb anda väga selge sõnum kogu parlamendi poolt, me peame näitama, et need programmid on väga olulised ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamiseks. minu kohustus raportöörina, ka komisjoni, kultuurikomisjoni esindajana on see just, et ja loodetavasti teie kõigi toetusel selle eest seista. nüüd annan sõna ja loodetavasti sellest sõnavõtust saate ka vastused oma küsimustele. proua Brigitte Vos kultuuri peadirektoraadist. tänan, et ta on täna siin meiega. ja siis Niokoldi Orvitš teabevahetuse peadirektoraadist, kes esimesena sõna soovib, palun uh,. uh proua esimees, suur tänu raporti ja ettepanekute eest ja suur tänu, et toetate neid kultuuriprogramme. selleks, et vastata teie küsimustele, kõigepealt mõned tähelepanekud IMFF-i kohta meie. minu sõnavõtt tuleb palju tehnilisem kui eelmised, aga loodetavasti on teil selle eest kasu, selleks et saaksite aru sellest, milline on seis eelarvega kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend pandi paika nõukogu poolt Euroopa Parlamendi nõusolekul. nii et ta mõjutab ka loomulikult äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet, mis puudutab nüüd kohustusi, kulukohustused ja maksed. see on nüüd kooskõlas IMF-i äh, eesmärkidega, mis puudutab töökohtade loomist ja majanduskasvu. on vaadatud üle ka viimase kolme aasta finantsraamistik, vastavalt sellele on need ettepanekud tehtud. paljud teist on võib-olla kursis sellega, et siin on eraldatud raha ka Erasmus plussiks, õpipoisi programmiks, et noored saaksid äh, paremaid töökogemusi omandada, et neil oleks suuremad võimalused Euroopa. loov Euroopa kasv üheksa protsenti, kõigepealt esimeseks kaheks aastaks väiksem kasv, kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat üheksateist iga-aastane kasv kuskil viisteist protsenti ja siis veel viis protsenti kuni aastani kaks tuhat kakskümmend väikesed kärped aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist küll on, aga komisjon pidi siin edasi lükkama ühe finantsinstrumenti loomemajanduse raames selleks, et anda äh, paremat toetust loomesektorile. kaks tuhat viisteist finantsraamistik rakendatakse, oli väike kärbe võrreldes äh, kultuurikomisjoni eelmise ettepanekuga Loova Euroopa projekti kohta. siit leiti siiski kaks miljonit äh, lisaraha, see on küll äh, väike raha, aga siiski kaks miljonit lisa assigneeringuid finantsraamistik loomulikult Äh, nõudis kärpeid eeljaotiste osas, rahasaajate osas, sellepärast et äh, rahavood oleksid tagatud. kuna need maksetasemed on olnud väga keerulises seisus juba aastal kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, kakskümmend kolm miljardit terve eelarve mahust nii et need esialgsed assigneeringud olid suhteliselt väiksed, Erasmus plussi jaoks pidime võtma kasutusele meetmed selleks, et äh, kasutada eeljaotist rahasaajatele. tahtsime, et rahasaajad ei kannataks. proovisime kärped teha võimalikult väiksed, sellepärast et Erasmus pluss programmi rahasaajad on äh, õpilased, koolid, õppejõud siin eelrahastamise võimalused on väga väiksed. nii et eelrahastamist vähendati kaks miljonit eurot äh, assigneeringuid käesolevaks aastaks kaks tuhat neliteist, nii et see on praegu nõukogus ja parlamendis arutusel kakssada kaks miljonit võimaldavad meil rahastada Erasmus, Leonardo da Vinci vahetusprogramme. Need tuleb rahastada kahe tuhande neljateistkümnenda aasta teisel poolel ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Õnneks ei pidanud me Loov Euroopa programmis mingeid äh, meetmeid rakendama selleks, et eelrahastamist äh, kuidagi reguleerida. komisjon pakkus välja kulukohustuste osas mitmeaastase finantsraamistikuga kooskõlas jällegi Loov Euroopa programm seitsme aasta lõikes. see tähendab seda, kuna see on väga suur programm, me rahastame kakssada kaheksa tuhat, kakssada kaheksakümmend tuhat äh, üliõpilast saavad rahastust sellest. Euroopa noored, Erasmuse tudengid ja Noored tööl programm. sellest kõigest räägiti teile ka varem. meil on üks äh, finantsinstrument Erasmus plussi äh, raames, see on õppelaenu garantiimeede selleks, et omandada magistriprogramm. siis on ka väline dimensioon, kaks tuhat neliteist Erasmus pluss programmis üle kahekümne tuhande tudengi saavad tulla väljaspoolt Euroopat Euroopasse õppima, sealhulgas Ukrainast ja Palestiinast mis puudutab makseid Erasmus pluss kaks tuhat viisteist, kuna juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli see rahaline seis väga kitsas, kuna see maksete olukord oli selline, siis komisjon eh, eraldas praegu miinimumi, et me saaksime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal seda programmi siiski käivitada defitsiidi vähendamise meetmed ja nii edasi, eelrahastamine, et tagada rahavoogude liikumine ja ei saa välistada, et ka lisarahastust läheb vaja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. loov Euroopa üks koma seitse protsenti kärpeid kulukohustuste osas Euroopa võrgustike Euroopa võrgustikele ja meediale, väikeste programmide osas automaatskeemid, koolitus ja teleprogrammid. valdkondade ülene siin jällegi kompetentsi suurendamine, loov Euroopa võetakse kasutusele tehnilisi meetmeid, mis aitavad seda uut meedet tutvustada, selle kohta infot jagada, nii et aastal kaks tuhat kuusteist saaks juba uue mooduliga alustada selleks, et toetada VKE-sid just kultuuri- ja loomemajandussektoris. loomulikult need väikesed kärped, mis on meil aastal kaks tuhat viisteist loova Euroopa puhul, on see maksimum, mida me saame endale lubada, üheksa protsenti ikkagi tuleb kasvu edaspidi. ja kui lepitakse kokku eelarvemenetluses veel kärbete osas, siis loomulikult kahjustab see programmi tugevalt ja ka tervet valdkonda, samuti VKE-sid ja muid kultuuriettevõtteid. me peame ikkagi arvestama sellega, et kaks tuhat viisteist ei ole garantiifondi. nii et loov Euroopa peab saama vähemalt need assigneeringud, mille komisjon on välja pakkunud. ja et vastata mõningatele küsimustele, mis te esitasite, esimene puudutas Erasmus pluss rahastamist, et see võiks olla maksuvaba. komisjoni rahastus on väga kindlalt reglementeeritud, loomulikult äh, mis puudutab tegevuskulusid, äh, vastan siis sekretariaadi kaudu kultuurikomisjonile. mis puudutab detsentraliseeritud tegevusi ja lahknemist liikmesriikide vahel. siin on olemas ka komisjoni tööprogramm, igal aastal eraldatakse sellele vastavaid vahendeid. pärast seda, kui on Erasmus plussi komisjoniga kokkulepe komisjonil, need tulemused avaldatakse internetis ja mis puudutab Erasmus plussi programmi kaks tuhat viisteist, siis liikmesriigid vaatavad seda praegu läbi. augusti keskel võtab komisjon oma otsuse vastu, anname edasi selle teie sekretariaadile, aga leiate need tulemused ka internetis, kui need tulemused avaldatakse. mis puudutab sporti terve eluviis on loomulikult üks eesmärk, mis on Erasmus pluss programmi raames. sport on uus valdkond, mis tuli Erasmus pluss programmi aastal kaks tuhat neliteist alles käesoleval aastal. eelarve suureneb järgmistel aastatel veidi, aga kuna tegemist on uue programmiga, siis alustame tasapisi ja programmi viimastel aastatel siis eelarve suureneb leiate infot ka internetist erinevate konkreetsete tegevuste kohta, mida spordivaldkonna raames rahastatakse. Euroopa liikumisnädal, komisjon on viimastel aastatel eraldanud grante toetusi Euroopa liikumisnädalale kaks tuhat neliteist oli ta eraldi eelarvereana välja toodud. seega vastavalt finantsmäärdusele ja vastavalt komisjoni ettepanekule. selleks, et need tegevused ellu viia, tuleb ikkagi jälgida ka seadusandlikku raamistikku. Erasmus plussil on eraldi eelarverida spordi jaoks eriolümpia, Euroopa liikumisnädal. Need kaks tegevust pidid ikkagi omavahel võistlema kõigi teiste mittetulunduslike spordisündmustega. nii et kõiki neid tuli võhel- või korrel-, kohelda võrdselt. me ei saa eirata finantsmäärust, me ei saa anda raha organisatsioonidele, kui seadus seda ette ei näe. Euroopa liikumisnädal küsiti üks miljon, neil oli väga hea projekt koostatud, väga head eksperdid olid kaasatud, nii et seetõttu nemad selle eraldi rea said. aga see on minu poolt kõik, aitäh eh,. Molte grazie alla dottor. suur tänu selle põhjaliku ja detailse informatsiooni eest kas komisjoni nimel soovib veel keegi sõna võtta? palun äh,, proua Tšokovitš. suur tänu. aitäh, lugupeetud saadikud. eelarve, mis on teie kasutada, on suhteliselt tagasihoidliku mahuga. aga see Äh, on oluline Euroopa kodanikele kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga võrreldes on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldarves nii mõnedki kulukohustuste kärped ja seda tervikuna kahesaja kolmekümne miljoni euro ulatuses. kui me räägime Euroopa kodakondsuses, siis selle juurde käib ka programm Kodanike Euroopa eelarveprojekt, arvestab äh, mitmeaastase finantsraamistikuga ja see tähendab olulisi kärpeid enam kui ühe koma ühe miljardi euro ulatuses Äh, üks miljon hõlmab kulukohustuste assigneeringute kärpeid, viissada tuhat eurot maksekohustuste kärpeid. Äh, ja ma arvan, et kui meil õnnestuks möödunud aastast, et määra taastada kahe tuhande viienda, teistkümnenda aasta eelarves, siis oleks see tegelikult äh, päris adekvaatne. kui me räägime aga nüüd äh, massiteabevahenditele suunatud programmide, siis äh, on nendele programmidele suunatud vahendid vähenenud pidevalt. Äh, maksekohustuste assigneeringud näiteks kolme koma viie miljoni euro võrra. siin tuleb täpselt vaadata kuidas aga neid kulukohustusi täidetakse just aasta kokkuvõtete lõikes, sest Öö, olid ette nähtud maksed näiteks viie koma kaheksa miljoni ulatuses, kuid need maksed jäid öö, teostamata. see tähendab seda, et kui peaks tekkima samasugune olukord, millega me praegu silmitsi seisame, ähm, täitmata äh, kulukohustuste osas ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siis me peame tegutsema väga tõhusalt ja seetõttu ma tahaksin eh, ka kultuurikomisjoni paluda, et muuhulgas massiteabevahendite programmidele suunatud eh, rahastamise küsimusele pöörataks komisjoni töös keskendatult senisest suuremat tähelepanu selleks, et me suudaksime tagada kõigi ettenähtud eelarveridade eh, kaetuse ja täitmise meil oleks väga hea meel, kui komisjon, kui kultuurikomisjon esitaks komisjonile selgepiirilised nõuded, eh, sest sellega te aitaksite tugevdada komisjoni eh, positsiooni eh, eelarveridade sama, sama suureks jätmise või isegi suurendamise puhul, aitäh! suur tänu teile selle väga selge olukorra ülevaate eest ning ma tõepoolest usun, et kultuurikomisjon teie soovi toetab, see ei ole ainult peadirektoraati poolne soov, vaid see põhineb ikkagi vajadusel, et meil on vaja, et need programmid toimiksid korralikult just sellel hetkel, kui meil ei ole piisavalt informatsiooni, see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liidu institutsioone, vaid ka programme, mis on käimas. nii et kõigepealt me peaksime olema võimelised kodanikke paremini informeerima selle kohta, mida tehakse. see on meie informatsioonivajadus, programmid, mis on mõeldud ka Euroopa meedia jaoks, kõik need vajavad täiendavat toetust. ma usun, et tegemist on sellise ühisosaga mis ühendab meid kõiki. ja ma usun, et äh, esitatakse ka vastavaid muudatusettepanekuid, kuid enne, kui me lõpetame diskussiooni eelarve osas, on veel ka olulist äh, punkti, mida ma tahaksin mainida, mis puudutab meie edasist tööd. nii pilootprojektidest on juba rääkinud, on räägitud ka ettevalmistavast tegevusest ning teil on kindlasti eelmisest korrast äh, ka meeles, et meil on olemas tähtaeg, mis puudutab uute pilootprojektide esi-, esitamist, see on üheksas juuli. see oli siis üheksas ja ma usun, et me peaksime kindlasti hindama seda, mis on tehtud hästi, selleks, et valmistada ette ka järgmisi eelarveid. me peaksime kindlasti tegema ettepanekuid eelarve muutmiseks. nii ma tahaksin kolleegidele ka meelde tuletada, et Erasmus Mundus tegelikult äh, ka kaasab teisi riike, näiteks nagu Ukraina, äh, siis äh, tegemist on loova programmiga ning need loovad programmid on kahepoolsete lepete põhjal avatud ka kolmandatele riikidele ehk siis nende tegevusala on laiem kui ainult Euroopa Liit. nüüd, mis puudutab äh, muudatusete ettepanekute esitamise tähtaega, siis see on homme keskpäeval, on meil tähtaeg nende muudatusettepanekute jaoks, mis puudutab eelarveridade arve, nii et kahekümne üheksandal on siis tulemas tähtaeg muud, muudele muudatusettepanekutele eelarvesse. septembris me hääletame nii numbrite kui ka teksti osas ja variraportöörile ma ütleks, meil on, peaks olema kokkusaamine enne seda. võib-olla esimesel või teisel septembril võiks olla meil kokkusaamine, aga me otsustame siis koos, milline on see konkreetne ajahetk. ja seda siis selleks, et me saaksime valmistada ette võimalikke kompromissi me peaksime kindlasti äh, vaatame selles suunas, kas meil on, meie muudatusettepanekutes on sarnasusi ja see puudutas nüüd variraportööre. niisiis, praegusel hetkel, kui meil rohkem küsimusi ei ole, äh, kui küsimusi on, annan äh, sõna, kui ei, siis lähme edasi. nüüd järgmiste koosolekute kava, meil on väga palju tööd teha ära kolmandal-neljandal septembril, siis me kohtume Itaalia eesistujaga, nende ministritega, kelle portfellid puudutavad ka meie tegevusvaldkonda ning nemad tutvustavad Itaalia eesistumise prioriteete Itaalia eesistumise kuue kuu jooksul ning neljandal septembril me hääletame eelarve teksti ja ka arvuliste osade üle vastavalt siis esitatud muudatusettepanekutele. nüüd äh, parlamendi uuringute osas siis äh, kolleeg Lerses on seda ka juba varem öelnud, et äh, me kindlasti peaksime hindama, milline on meie komisjoni pädevus, milliseid uuringuid on tellitud ja milliseid ülesandeid me võiksime anda sellele osakonnale ka tulevikus ja meid külastab ka kultuuri peadirektoraat ning kui võimalik, siis me ehk saaksime neljandal septembril kavandada kokkusaamise kultuuri peadirektoraadi esindajatega, kuid me peaksime ikkagi keskenduma sellele tööle, mida meie hariduskomisjon peaks tegema see oleks kindlasti väga kasulik meie kõigi jaoks, kui muid küsimusi ei ole, siis ma usun, et me praegusel hetkel peaksime lõpetama. ma tahaksin tänada teid kõiki nende, selle töö eest, mida te olete teinud muudatuste osas ning loodetavasti naudite ka oma suve puhkust pärast äh, valimisi. suur tänu ja kõneleja lahkelt tänab ka teid.